Allora, la parola a Mr Diamandouros. ja nüüd annaksingi ma sõna härra Diamandourosele endale, palun. La ringrazio, signora Presidente. Suur tänu, proua president. ja suur tänu ka teie lahke kutse eest täna teie komisjoni ees kõneleda ja nüüd jätkaksin ma inglise keeles, kui lubate austatud äh, esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu selle äh, võimaluse eest teile tutvustada oma nägemust äh, Euroopa Ombudsmani ametikohast. minu elulugu mis oli teile kättesaadav kahekümne kolmes keeres, tutvustab kõiki minu tugevaid külgi, mis ma ametisse kaasa tooksin. kõigepealt minu professionaalsed kogemused halduse vallas akadeemikuna Kreeka asutava ombudsmanina ja Euroopa ombudsmanina kahe tuhande kolmanda aasta aprillist alates. ja samuti äh, ei ole ma mingisuguse parteilise kuulusega juba pikka aega. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi äh, peaaegu kolmesadat liiget kahekümne seitsmest liikmesriigist, äh, kes on minu kandidatuuri toetanud taasvalimisega seoses ma olen austatud selle üle, et nii, et kõikide poliitiliste fraktsioonide liikmed on mulle oma toetust andnud. ma olen veendunud, et selline laiaulatuslik toetus on Euroopa ombudsmani legitiimsuse põhjenda, põhjenduseks Euroopa kodanike silmes. ma tahaksin oma sõnavõtu alguseks kahe tuhande viiendast aastast kuni siiamaani äh, põhitulemused ombudsmani ametikohast välja tuua, neid võib äh, Äh, kõigepealt äh, tuua välja suurema koostöö, kõigepealt võin välja tuua suurema koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel, teiseks äh, tõhusamad meetmed kodanike õiguste kaitsmiseks, kui neid õigusi ei ole austatud ja kolmandaks suurem läbipaistvus. me, meil on kasvanud ka suurte omaalgatuslike uurimuste arv, ma olen püüdnud aktiivselt ühendust võtta Euroopa Liidu institutsioonidega, ma olen Ähm, esitanud iga-aastaseid aruandeid, tuues välja ka hea administratsiooni näited, ma olen kindel, et äh, hiliste maksete küsimus saab lahendada seoses äh, väikeettevõtetega ja kodanikega ja ma kutsun Euroopa Liidu institutsioonide, institutsiooni üles lahendama liigse bürokraatia küsimust, mis puudutab vabaühendusi ja väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. siis aitasin ma Euroopa Personalivaliku Ametit EPSO-t parandada personalivaliku protseduuri ja vastata paremal äh, moel kaebustele ja kodanike pöördustele. seetõttu on EPSO vastu neliteist protsenti vähem äh, kaebusi kahe tuhande kaheksandal aastal kui kahe tuhande seitsmendal aastal. ma olen veennud Euroopa Liidu institutsioonide, institutsioone vastama Euroopa kodanike pöördumistele kirja teel ja võtma arvesse kodanike seisukohti ja pöördumisi otsuste langetamisprotsustes. ma teen oma sõnade järgi ja püüan ise olla heaks eeskujuks, kui me räägime teenustest kodanikele. iseäranis tänu sellele, et ma võtsin vastu uue otsuste formaadi, mis on selgem ja ma kasutan selget inglisekeelset koolitust oma personalile, et meie otsused oleksid kergemini mõistetavad. ma olen pidanud äh, üle kahe tuhande kuuekümne, kahesaja kuuekümne avaliku kõne äh, ja selleks, et para-, kodanikke aidata paremini mõista oma õigusi, ma, minu eelarvelise, eelarve kontroll oli täiuslik ja minu eelarvehaldus oli täiuslik oma ametikohas ma kujundasin ümber Euroopa Ombudsmani kodulehekülje, et see oleks informatiivsem, kasulikum ja atraktiivsem kõigis kahekümne kolmes liikmesriigi keeles. iga-aastane raport on nüüd lühem ja tarbijasõbralikum ja samuti on seda kergem koostada samuti olen ma ka kodanike kaebuste parandamise meetmeid parandanud nii Euroopa Liidu kui kodanike tasandil. Euroopa Liidu tasandil olid minu menetlused äh, kiiremad äh, ja paindlikumad ja nüüd toimub uurimine keskmiselt kolmteist kuud ja üks kolmandik äh, kõigist uurimustest lõpetatakse kolme kuu jooksul. ma olen loonud ka interaktiivse juhtnööride kogumiku, mis võimaldab kodanikel ja institutsioonil leida seda Euroopa Liidu institutsiooni ja organit, mis kõige paremal võimalikul moel suudaks nende probleemi lahendada või neile infot jagada, seda on üle kahekümne kolme tuhande kodanike, äh, kahekümne kolme tuhande kodaniku kasutanud alates selle loomisest. ja samuti olen ma ka Euroopa Investeerimispanga probleemi lahendada aidanud, ma olen samuti teostanud järelevalvet, jätkujärelevalvet kriitiliste äh, pöördumiste osas, ma olen äh, teinud koostööd parlamendiga seoses Euroopa ombudsmani statuudi ülevaatamisega kahe tuhande kaheksandal aastal liikmesriikide tasandil olema teinud koostööd liikmesriikide regioonide ombudsmanidega selleks, et parandada Euroopa Liidu ombudsmanide võrgustiku tööd ja teenida ka kodanike huve nende enda öö, reguleerimise alas ja ma olen läbi viinud üle saja informatiivse külaskäigu äh, liikmesriikidesse, kohtunud erinevate valitsuse esindajatega, vabaühenduste esindajatega, kohtu äh, esindajatega ja, ja nii edasi ja nii edasi. olen kohtunud kõigi ombudsmanide võrgustiku esindajatega ja püüdnud aidata neil lahendada neid probleeme, mis neil on kodanike huvide teenimisega Euroopa Liidu õigusest lähtuvalt. ma olen äh, laiendanud äh, koostööd Euroopa Liidu ombudsmanidega ja püüdnud lahendada probleeme, kus neil ei ole võimalik, kus nad, kus neil on küsimusi Euroopa Liidu administratsioonidega seoses ja nad on tänu sellele saanud Euroopa Liidu õigust õigesti rakendada. ma olen äh, püüdnud julgustada head kommunikatsiooni, head suhtlemistavasid meie Euroopa Liidu ombudsmanide vahel Solventi võrgustiku raames samuti olen ma tegelenud mitmete kaebustega määrusest üks null neli üheksa lähtuvalt, parandades ka kodanike juurdepääsu dogemu-, dokumentidele. ja samuti oleme me võtnud järelevalveameti tööle selleks, et parandada tööd selles valdkonnas, me oleme püüdnud ka Euroopa Parlamendi kodanikuõiguste komisjoni tööd aidata, me oleme samuti arendanud koostööd ombudsmanidega liikmesriikides, kõik, mis peab tulevikus jätkuma. lõpuks olen ma suutnud aidata kaheksakümmend protsenti neist isikutest, kes pöördusid minu poole, kas tehes seda kas otseselt või äh, olen ma andnud neile informatsiooni selle kohta, kuhu parimal võimalikul moel pöörduda, kui see küsimus ei ole olnud minu pädevuses. Euroopa Ombudsmani küsimust käsitleti ka Dublinis ja toodi välja, et ma suutsin väga põhimõttelisi küsimusi väga hästi lahendada, siis kui asi puudutab äh, õigust kaitsele, süütuse presumptsiooni, diskrimineerimisi ja võimu kuritarvitamist vastavalt Eurobaromeetri äh, uuringule kahe tuhande kaheksanda aasta maist kakskümmend kaheksa protsenti Euroopa kodanikest on kuulnud Euroopa ombudsmanist. see on väga hea tulemus, pidades silmas seda, et ombudsmani mandaat on piiratud ainult Euroopa Liidu institutsioonide ja organitega ükski neist saavutustest ei oleks olnud võimalik siis, kui Euroopa Parlament ei oleks mind toetanud ja kui ma ei oleks teinud koostööd, tihedat koostööd selle komisjoniga siin. parlament on andnud mulle vajalikud ressursid minu töö tegemiseks ja see komisjon õiglaselt ja eeskujulikult tegeles nende küsimustega, millele ma nende tähelepanu juhtisin, iseäranis eriraportid, mida ma pidasin vajalikuks esitada. austatud esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Liidu institutsioonid ja organid on sageli kodanike silmis äh, kauged ja mittepersonaalsed. Äh, see on äh, bürokraatia nägu, kui seda nii võib öelda. aga ma olen sellegipoolest kindel, et me üldiselt oleme nõus sellega, et haldustavade kõrge kvaliteedi alalhoidmine ei ole mitte ainult kodanike huvides, vaid aitab meil ka seda bürokraatia näoprobleemi lahendada ma olen uhke oma töö tulemustest äh, ombudsmani ametikohal, aga samas ma olen teadlik sellest, et äh, on veel väga palju, mida saab ära teha ja mida tuleb ära teha selleks, et äh, tagada kodanike õiguste täielik kaitse ja teadmine sellest, kuidas neid õigusi paremini kasutada. ja Euroopa institutsioonid ja organid on öelnud, et nad juba lähtuvad headest haldustavadest, seda on näidanud üles, et tõesti äh, haldusomavoli äh, tõeliste näidete arv on väga vähe. ombudsman äh, parlamendile on esitanud ainult kuusteist eriraportit neljateistkümne ombudsmani ametikoha olemasolu aasta jooksul. aga sellegipoolest Euroopa Liidu institutsioonid ja organid saavad oma tööd paremini teha, et luua tõeline teeninduskultuur, mis teenib kodanike hüve, huve. ja sellele saab kaasa aidata ka ombudsman, kes täiesti sõltumatult, parteiliselt erapooletult äh, ja õiglaselt äh, käsitleb endale esitatud pöördumisi. mina olen selle eesmärgi pööra, poole püüelnud kõik need aastad, mis ma olen oma ametis olnud ja ma teen seda kogu hingega ja täiest, nii hästi kui suudan, ka siis, kui mind uuesti ametisse valitakse. ja ma olen vastanud küsimustele, mis te saatsite kõigile ombudsmanidele ja ma arvan, et meil on kolm prioriteeti lähitulevikus ombudsmani ametikohas. esiteks aidata tagada see, et Euroopa Liit suudab tagada need head hüved, mida Lissaboni leppega seoses on kodanikele lubatud. Lissaboni lepe on ju homsest reaalsus. teiseks, me peame teenuste kvaliteeti parandama Euroopa Liidu institutsioonides ja kolmandaks, me peame Euroopa Ombudsmani töö tõhusust parandama. ja nüüd ma räägin räägiksin natuke täpsemalt sellest, mida ma teile kirjalikult juba vastasin. kõikide Euroopa Liidu institutsioonide võtmeinstitutsioonideks lähitulevikus peaks olema see, et Lissaboni lepe kujuneb edukaks ja aitab meil võita kodanike lootuse ja usu. ombudsman peaks sellele kaasa aitama, tagades, et kodanikud saavad kasu headest haldustavadest ja et nad on teadlikud Lissaboni leppe sätetest äh, seoses näiteks nende õig-, juurdepääsuga dokumentidele, ombudsmani ametikohaga seoses, parlamendi ametikohaga seoses, kõigiga, mis puudutavad nende põhiõigusi, nii et nad saaksid neid põhiõigusi paremini ära kasutada selleks, et teenist-, teeninduse kvaliteeti parandada Euroopa Liidu institutsioonides, kavatsen ma Euroopa heade haldustavade koodeksit ajakohastada äh, teha seda võimalikult kiiresti ja samuti tuues esile välja Euroopa Ombudsmani petitsioonide komisjoni ja teiste halduskavade näited. teiseks kavatsen ma ära kasutada pretsedendi õigust Euroopa Liidu kohtust ja kolmandaks Lissaboni lepet selleks, et tagada, et Euroopa Liidu institutsioonid lähtuvad nendest sätetest võimalikult täpselt siis omaalgatuslikud uuringud ja inspektsioonid selleks, et aidata haldusomavoli vastu võitlemisele kaasa. kavatsen uue mitteametliku hea haldustavade võrgustiku, et jagada häid tava, haldustavasid ja pakkuda koolitusi. ma kavatsen teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja organisatsioonidega selleks, et sõbralikke lahendusi leida nii paljudele äh, kaebustele kui vähegi võimalik. ma kavatsen teha tihedat koostööd selle komisjoniga, Euroopa Parlamendiga üldiselt selleks, et äh, parandada informatsiooni kvaliteeti, mida me esitame kodanikele nende õiguste kohta ja selle kohta, kuidas äh, oma õigusi paremini kaitsta ja kavatsen olla rohkem proaktiivne, ennetav, aga õigusloomelises dialoogis osaleda avalikes aruteludes seoses õigusloomega, äh, iseäranis, mis puudutab ombudsmani tood, nagu näiteks äh, juurdepääs dokumentidele, Olafit puudustav, äh, puudutavad sätted ja finantsmääruse küsimus. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kui mind valitakse taas ombudsmani ametisse, kavatsen ma teha järgmist Euroopa ombudsmani töö tõhususe parandamiseks kõigepealt tugevdada sidemeid äh, liikmesriikide inimõiguste institutsioonidele, institutsioonidega, lisaks ombudsmanidele, siis äh, tagada seda, et äh, heade tavade kohta jagatakse rohkem informatsiooni ja mm, aktiivselt võtta ühendust potentsiaalsete kaebajatega, kasutada oma laiapõhjalisi kogemusi ombudsmani ametikohas, äh, selleks äh, kavatsen kasutada ka parlamendi informatsiooniametide ja ressursse selleks, et aktiivselt võtta ühendust kodaniku, kodanikega ja jõuda kodanikeni ja, ja kodanikuühendusteni korraldada rohkem korrapäraseid koosolekuid Euroopa Liidu huvigruppidega selleks, et luua pidev foorum, dialoog äh, kodanikeühenduste, meedia, äh, ettevõtetega. kavatsen kasutada ära sotsiaalse võrgustiku võrgust, äh, veebilehekülge selleks, et kodanikke meie töösse kaasata. Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendi saadikud on juba aktiivsed selles valdkonnas ja nemad võivad siin valdkonnas olla eeskujuks. kavatsen ka Euroopa ombudsmanide võrgustikudega võrgustikke kaasata rohkem kaebuste lahendamisse ja kavatsen ka Euroopa ombudsmanide võrgustike teadmistebaasi täiendada seoses Euroopa Liidu õigusega ja selle rakendamisega liikmesriikides. president või esinaine ja austatud Euroopa Parlamendi liikmed, haldustavade parandamine, halduse kvaliteedi parandamine on olnud minu tänase sissekande põhiteemaks. see on ka minu ombudsmani töö keskmes ja kui mind valitakse taas minu ametisse, siis kavatsen ma vastu võtta ombudsmanile strateegilise plaani, mis oleks äh, laitmotiiviks äh, ka tulevikus Euroopa ombudsman tahab õiglaseid tulemusi kaebustele, mida esitatakse Euroopa institutsioonide vastu. me, mina lähtun oma töös äh, läbipaistvusest ja administratiivse kultuuri kõrgest tasemest. minu eesmärgiks on usaldus Euroopa Liidu kodanike poolt ja kõrgetasemeline tegutsemine Euroopa Liidu institutsioonides. ma loodan, et minu lühikene sissejuhatav sõnavõtt ja minu kirjalikud vastused on andnud teile hea ettekujutuse selle kohta, kuidas ma oma eesmärke kavatsen praktikas ellu viia ja et see ja, ja selle abil aidata Euroopa Liidul luua teenuste kultuur, millel on inimlik nägu ja tõeline kõrgetasemeline kodanike hüvede teenimise kultuur. Äh, aitäh, härra Diamandouros, nüüd me alustame aruteluga ja kõigepealt saab sõna proua Kani. aitäh ähm,. tere päevast, härra Diamandouros, ma ei esita teile uuesti neid küsimusi, mida, millal te vastasite juba kirjalikult ja te mm, ka võtsite kokku oma vastused aga kuna te olete juba olnud ombudsman, siis ma tahaksin küsida, et kas on midagi, mida te oleksite soovinud teha, aga ei ole saanud eelnevatel ametiaegadel teha, kas teil on ka uusi eesmärke, mida te sooviksite saavutada? kas äh, teil ei ole hirmu, et te olete ametis, oleksite ametis liiga kaua ning äh, kuidas te kujutaksite ette koostööd petitsioonide komisjoniga ning millisena te näeksite koostööd teiste institutsioonidega, aitäh! Grazie, l'onorevole Bossinaro. aitäh, härra Bossinaro, palun. suur tänu, proua esinaine. austatud Euroopa ombudsman mul on äh, au ja rõõm tervitada teid siin täna meie ees. Teie juhtimisel on meil olnud tihe koostöö meie komisjoni ja Euroopa Ombudsmani vahel ja tänu sellele Euroopa kodanikud teavad täna paremini, milline on vahe headel haldustavadel ja haldusomavolil ja see on väga tähtis äh, midagi, äh, mida tuleks veelgi edasi arendada ja selles kontekstis tahaksin ma küsida, kas te olete valmis tegema meiega koostööd äh, selleks, et luua ühine mehhanism petitsioonide haldamiseks, nii et parandada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ombudsmani suhteid veelgi? suur tänu! Grazie all'onorevole Anchis. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni. Härra Diamandouros, ma pean vabandama, sellepärast et teataval määral ma kordan äh, iseennast siinkohal. aga oma kirjalikes vastutes, kirjalikes kommentaarides ja oma suulises ettekandes, mis oli minu jaoks väga veendev, jäi mulle silma üks asjaolu. see asjaolu on meie jaoks väga oluline, äh, sellepärast et mina teie ettekandes seda ei leidnud. Äh, see nimelt rahvusvähemuste küsimus. võib-olla kui ma ennem rääkisin sel teemal, siis ma ei väljendanud ennast selgelt. Äh, ennem ma mingeid näiteid ei toonud, aga ma tooksin nüüd konkreetseid näiteid. võib-olla juhtub nii, et äh, mõnes liikmesriigis, äh, Euroopa Liidu liikmesriigis, lähtuvalt kohalikust õigusest, ei saa vähemusrahvused kasutada oma emakeelt. mina leian, et see on kollektiivne õiguste eiramine, aga samuti on ka see inimese indiviidi õiguste eiramine. ja see tähendab seda, et indiviid kannatab, indiviidil on valus. ja küsimus on siinkohal, mida saate teie selle asja puhul ette võtta, mida teie arvates saaks ette võtta, et sellist olukorda vältida? kuidas me suudaksime leida sõbraliku lahenduse sellistele konfliktidele? tehes seda me, me ei tohiks äh, sulgeda selliste õiguste eiramiste suhtes silmi, me ei tohiks äh, jääda pimedaks, äh, tegemist on indiviidide ja ka inimrühmade õiguste rikkumisega. Need on küll vähemusrühma, rühmad, aga siiski tuleb ka nende probleemidega tegeleda. ja abstraktsemalt tahaksin ma öelda, et see ei ole oluline mitte ainult sellepärast, et me tahaksime mingisuguseid sisemisi konflikte vältida, vaid äh, ka sellepärast, et Euroopa Liidus tekitab see, äh, tekitab see inimestes pettumustunnet, inimesed, äh, inimestele jääb mulje, kodanikele jääb mulje, et Euroopa Liit on silmakirjalik, et on probleeme, millele Euroopa Liit pöörab piisavalt palju tähelepanu, siis kui need probleemid tekivad geograafiliselt tähtsates piirkondades, aga inimesed ei mõista, miks Euroopa Liit keeldub tegelemast selliste küsimustega, mis äh, on näiteks Euroopa Liidu sisesed, sellepärast et sellised probleemid võivad Euroopa Liidust väljaspool sattuda väga suure tähelepanu äh, alla. Euroopa Liidu inimeste õiguseid rikkudes äh, satuvad ohtu Euroopa Liidu ühised äh, väärtused äh, ja Euroopa Liidu kodanike väärikus, nii et minu konkreetne küsimus teile oleks, et kas te näete, kuidas oleks võimalik selliseid õiguste rikkumisi ära hoida, lahendada ja kuidas me saame tagada seda, et selline äh, topeltstandardite rakendamine Euroopa Liidus endiselt kehtib ja selline silmakirjalik lähenemine, kuidas teie oma töös ombudsmanina äh, saate selle küsimuse leevendamisele kaasa aidata, kuidas tagada seda, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, tasandil tehakse koostööd, et selliseid probleeme lahendada? Äh, suur tänu, härra Diamandouros, suur tänu teie äh, raporti eest äh, mis oli väga põhjalik ja suur tänu ka teie sissejuhatava sõnavõtu eest teie tuleviku äh, tulevikuplaanide kohta, sellepärast et te juba rääkisite, milliseid ootusi me võime tulevikuks äh, teha siis, kui Lissaboni lepe on vastu võetud ja nii edasi. Te juba vastasite äh, sellele küsimusele, mistõttu ma seda küsimust ei hakkaks siin otseselt enam esitama, mul on hoopis teine küsimus, millest, mida on mainitud juba plenaaristungil. Te vähendasite äh, kaebustega tegelemise aega. see on väga tundlik küsimus. kui inimestel on mingisugune kaebus, pöördumine, siis nad ootavad vastust, nad ootavad seda vastust kiiresti. kas te olete suuteline veel vähendada kodanike pöördumistega tegelemise aega ja kuidas te seda kavatsete seda teha? sellepärast, et ma arvan, et see küsimus tõuseb üsna sageli pinnale, aitäh. proua Voolis, palun Thank you very much. suur tänu, härra Dimondorus, suur tänu teie väga selgesõnalise, väga positiivse sissejuhatava ettekande eest. mul on kaks küsimust, kaks teemat, mida ma tahaks puudutada. kõigepealt seda, et me kõik oleme teadlikud sellest, et te olete pühendunud kõrgele teeninduskultuurile institutsioonides. me kõik oleme tutvuvad teie loodud tegevusjuhendiga, aga ma arvan, et paljud meist tunnevad äh, endiselt muret selle pärast, et Euroopa Liidu kodanikud seisavad silmitsi erinevate institutsioonidega Eh, väga suure arvu erinevate institutsioonidega, kelle poole pöörduda, Euroopa Parlamendi poole, nad võivad kirjutada petitsioonide komisjoni poole, nad võivad pöörduda teie poole, nad võivad kirjutada komisjonile. kõik see on väga segadust tekitav kodanikele ja nagu teie viimane küsimuste esitaja ütles, on see, et me tahaksime, et kodanikud pöörduksid õigesse kohta ja et nad saaksid võimalikult kiiresti vastuse paljud meist on rääkinud sellest, et äh, meil peaks olema üks koht, kuhu pöörduda, üks ühine portaal, mida teie arvate sellest? ja teine küsimus, Lissaboni lepe loob meile nõukogu, mis on teistsugune, äh, mis on äh, püsivam äh, kui ja, ja konkreetsem kui siiamaani, nõukogu ei ole siiamaani olnud kõige läbipaistvam organisatsioon, mida võiks ette kujutada. kuidas teie kavatsete seda probleemi leevendada. ja me tulevikus teeme koostööd liikmesriikide parlamentidega, nüüd on ka nendel oma roll meie õigusloomelises protsessis. kas teie kujutate ette, milline võiks olla teie konkreetne suhe Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidega äh, selleks, et äh, uusi instituut, Euroopa Liidu institutsioone äh, paremini toimima panna? proua Auken, palun. suur tänu suur tänu teie senise töö eest ja teie sõnavõtu eest ja ma arvan, et väga paljud meie küsimustest on üsna sarnased. Lissaboni lepe jõustub ja Lissaboni leppes on kaks uut artiklit, kaks artiklit, mis laiendavad õiguslikku alust ombudsmani töös ja Euroopa Liidu halduse vallas ja me oleme sellest juba rääkinud, aga mul oleks väga hea meel, kui te vastaksite veel konkreetselt, mida te kavatsete selles vallas teha, kas meil saavad olema mingid konkreetsed uued suhtemudelid äh, selleks, et äh, mis sunniksid meile veel paremaid haldustavasid rakendama. ja siis äh, tahaksime esitada küsimuse ka järelevalve kohta erinevate ametite üle, erinevate institutsioonide üle. kuidas teie kavatsete järelevalvet parandada erinevate ametite üle, sellepärast et ma arvan, et äh, see on kodanike jaoks väga oluline ja seda me tahaksime ka meie näha. kodanikud äh, äh, puutuvad just kõige rohkem ametitega sageli kokku. härra Chichester, palun austatud esineja, suur tänu, professor Dimandõõrus, kas ma võiksin avada teile tunnustust teie saavutuste eest senini ja teie väga elava ja põhjaliku äh, sissejuhatuse eest, te olete tõesti väga pühendunud oma tööle. Äh, ma tahaksin küsida teilt, mis teie arvates on teie üks konkreetne kõige parem otsus äh, või tegu teie eelmise ametiaja jooksul? või äh, millise konkreetse teo või otsuse te tooksite esile kui sellise, mida te kahetsete? ja ma tahaksin teada, miks mõlemal puhul. Teie kirjalikes vastustes olete te viitnud äh, institutsioon kriitiliste kom-, kommentaaride järelevalve institutsionaliseerimise kohta. ma tahaksin, äh, kas te võiksite täpsustada seda, sellepärast et ma ei ole kindel, et te oleksite seda kuskil teinud, kui ma tõesti olen, siis ehk võiksite end korrata. aitäh. viimati Euroopa Parlament, äh, siis kui me tegelesime Paljatelli raportiga, kes ähm, kuulub meie juhatusse, siis äh, me tegelesime härra Diamandouruse äh, tööga ja tegime sellest kokkuvõtte, et me täname, ma tänan teid äh, tehtud töö eest ja ma tahaks teile esitada mõned küsimused. kõigepealt ko-, kogemuste kohta, et millised on probleemid, mis on olnud riiklikel ja piirkondlikel mediaatoritel ja kuidas neil on õnnestunud vahendada ning kas on vaja edendada teenuste osutamise kultuuri Euroopa institutsioonides. ma tean, et see ei ole lihtne töö, institutsioonid on keerukad ja see on raske, kui tegemist ei ole valitud institutsioonidega, mida võiks teha sellel ajal ning äh, selleks, et ka lisaks sellele, et äh, kaitstakse kodanike õigusi, peavad äh, kodanikud oma õigustest ka teadlikud olema, aga nime, kodanikuõiguste harta ja Lissaboni leping ja muud asjad ei ole eriti tead-, laialt teada, et kuidas tagada see, et äh, kodanikud teaksid oma õigustest ja võimalustest neid kaitsta ja võimalusel näiteks ka Euroopa ombudsmani kaudu. härra Salavrakos, palun. härra Diamandouros mul oli ka võimalus äh, tegeleda teie töö kokkuvõttega proua Paljatelli raporti puhul ja tuleb äh, öelda, et äh, te olete tõesti ära teinud täitsa märkimisväärse töö. nüüd aga Euroopa Liit astub uude ajajärku Lissaboni leppe jõustumisega. sellega kindlasti kaasneb probleeme ka parlamendi töö jaoks ja raskusi tekib kindlasti ka teistel institutsioonide töös. ja see käib ka äh, ombudsmani kohta. ma arvan, et äh, tuleb teha teatavaid muudatusi selleks, et äh, saaks tõhusalt töötada. kas teil on äh, konkreetseid mõtteid selle kohta, et kuidas peale Lissaboni lepingu jõustumist tagada, et ombudsmani töö oleks tõhus ja et see mm, tugineks realistlikele alustele, mitte mingitele illusioonidele. ma annan nüüd sõna härra Diamandoorusele, et ta saaks vastata ja siis äh, tuleb meil vaba mikrofoni voor. <clears throat> Madame Grüni, ah, je vous remercie beaucoup. proua Grünile tahaksin öelda, et ma tänan teid teie märkuste eest. väga raske on praegu vastata küsimusele, kas ma mitte ei ole püüdnud liiga palju ära teha. loomulikult ma ei esitaks oma kandidatuuri uuesti, kui ma teaksin, et juba liiga palju on ära tehtud. olen juba kuus aastat ametis olnud ja selgitasin ka teile seda oma viimasel kohtumisel teiega. ombudsmanina olen püüdnud eelkõige usalduslikke suhteid luua ombudsmani ameti, Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike vahel, see on pikaajaline protsess, keerukas protsess. kui Euroopa Parlament nüüd otsustab mind uuesti tagasi valida, siis see annab mulle võimaluse süvendada oma tegevust, seda tegevust, millega ma juba algust tegin. ja te küsisite ka, et äh, kas äh, ma ei sooviks veel äh, midagi ära teha. see muidugi on seotud küsimusega ka, et kas see on ainus töö, mida ma tahaksin teha. nüüd rääkides jõupingutustest lähendada ombudsmani ametit kodanikele ja informeerida kodanikke, siis see on tohutu töö, see nõuab jõupingutusi, palju aega ja ausalt öeldes mina olen valmis seda tegema. muide, neid võimalusi, kuidas seda teha, kuidas oma eesmärgi saavutada, on eh, ääretult palju ja eh, see, mida peab Euroopa ombudsman tegema ei pea ka liiga laialivalguv olema, ma pean praegu kõigepealt haldusomavoli küsimusi lahendama, läbipaistvusküsimusega tege-, tegelema ja pean leidma ka uusi mehhanisme nende probleemide lahendamiseks. sellega saan äh, vastata veel ühele küsimusele nimeks, nimelt äh, see puudutab koostööd Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoniga, see on aastate jooksul olnud väga kasulik, väga viljakas ja ma arvan, et homme, kui nüüd jõustub Lissaboni leping, siis see koostöö on veelgi tähtsam nii Euroopa Parlamendile kui ka ombudsmanile. meil äh, tekib uusi võimalusi, näiteks Euroopa Parlament saab ära kasutada võimalust koostööd teha rahvusparlamentidega ja mina, minul juba on liikmesriikide ombudsmanide võrgustikuga võimalust koostööd teha, aga e, e, selle kaudu on võimalik ka nüüd läheneda rahvusparlamentidele alustada, arutada kas siis hea valitsemistava küsimusi, aga eelkõige ära kasutada kõiki neid võimalusi, mis tekivad Lissaboni lepinguga. loomulikult äh, õnnestuks mul see palju paremini, kui mul äh, oleks teie petitsioonide komisjoni toetus. loomulikult koostööd tuleb ka teiste kolleegidega teha regioonides, liikmesriikide tasandil. Äh, jällegi siinkohal tahaksin ära kasutada Lissaboni lepingu võimalusi selleks, et suurendada ombudsmanide võrgustiku äh, tugevust võrreldes siis praeguse, praegusel hetkel tehtuga väga erakordne on ombudsmani töös see, et tegelikult mingeid piire meie äh, nii-öelda lähenemisviisides ei ole, alati võib leida mingeid uu-, uusi meetodeid ja liikmesriikide ko-, kolleegid on ka väga entusiastlikult eh, reageerinud võimalusele koostööd süvendada ja usun, et selleks tekib ka võimalus ja mina olen valmis koostööd oma valimise kohal, eh, korral ka süvendama. härra Postunarule tahaksin vastata otsekoheselt võimalus ühtsete mehhanismide loomiseks on seotud äh, sellega, et mina ja ka minu eelkäijad ombudsmanina on kasu saanud eelkõige Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni toetusest. ja sel, seda ma peangi äh, nagu äh, alguspunktiks, et edasi minna ja süvendada koostööd ma ei taha rääkida siin üle ja, ja ümber ikka ja jälle Lissaboni lepingust, aga see on tähtis, see annab võimalusi koostööd süvendada. Euroopa ombudsman saab koostööd teha liikmesriikide ja regioonide ombudsmanidega mitmel erineval tasandil. meil on juba loodud selline süsteem, kus liikmesriikide regioonid ombudsmanid saavad järelepärimisi e-, esitada Euroopa ombudsmanile, siis kui on vaja selgitusi Euroopa seadustiku kohta. E, see, sellist võimalust on järjest rohkem kasutatud viimastel aastatel ja kujutan ette, et see e, tööviis süveneb veelgi, tihendades ka parlamentaarseid sidemeid. minul on selle läbi võimalik oma eh, kolleege liikmesriikides julgustada, võtta ühendust oma parlamentidega ja nende mõju on seega palju tuntavam eh, ja loomulikult eh, pälvib ka rohkem kodanike tähelepanu. me oleme kasutanud juba olemasolevaid struktuure, seda võrgustikku, mis meil on, meil on olemas oma äh, arutelufoorum ja seda saab kasutada selleks, et kolleege liikmesriikides informeerida erilistest probleemidest. näiteks meil oli tegemist ühe algatusega, mis puudutas võimalust luua ähm, patsientide ombudsman, tervishoiu ombudsman, tervishoidu puudutavad õigused on jäänud siiani liikmesriikide ombudsmanide pädevusse. Mm, loomulikult äh, tekkis eh, neil huvi, kui eh, nad kuulsid, et Euroopa Liidu tasandil soovitakse midagi ära teha selles suhtes. Nad tulid oma küsimustega meie juurde, me selgitasime neile, millised plaanid meil on ja eh, selle, seekaudu tekkis sünergia, mis aitas probleeme selgitada ja aitas vältida ka valehirmu liikmesriikides teisisõnu öeldes ma ei näe praegu ette ühise mehhanismi loomist, aga pigem kasutaksin ära olemasolevate mehhanismide laienemisvõimalusi ja neid võimalusi, mis annab meile Lissaboni leping. seega me tahaksime mitme, e, mitmeid erinevaid kontakte ära kasutada, e, võimalust koostööd teha liikmesriikide ombudsmanidega, parlamentidega, võrgustikuga, institutsioonidega, mis, millest siis ka kodanikud kasu saaksid. ma tahaksin härra Hankist tänada küsimuse eest samuti. ma olen täiesti teadlik teie muredest. ma tean, et teie riigis on äh, vähemus, vähemuste ombudsman, ma olen härra Kaltenbachiga koostööd teinud omal ajal ja me teame ka, et kahjuks on ajaloolises kontekstis teie regioonis vähemusrahvuste küsimus ka eh, teravalt päevakorral olnud. mina teeksin muidugi tagasivalimise korral kõik selleks, et eh, olukord paraneks. ma olen puudutatud nendest küsimustest ja ma tahaksin lisada veel kahte asja. Euroopa ombudsmanina olen saanud muide erakordselt vähe vähemusrahvusi puudutavaid kaebusi. tavaliselt kaebused puudutavad siiski väidetavaid äh, mustlasrahvuse õiguste rikkumisi liikmesriikides. juriidiliselt on need küsimused siiski minu mandaadist väljas, seetõttu pean need küsimused edasi suunama regioonidesse ja liikmesriigi tasandile, aga kui laiemas kontekstis vaadata neid küsimusi ja rääkida haavatavatest inimrühmadest ja mitte seostada seda küsimust rahvusvähemuse küsimusega, siis loomulikult on ombudsmanil veel väga palju ära teha, näiteks diskrimineerimise osas, mis toimub vanusepõhiselt. ma töötasin välja olulise algatuse, mis puudutab näiteks ka erivajadustega lapsi. moraalselt väga terav küsimus. esitasin ka siin komisjonis Euroopa Parlamendis oma raporti selle kohta, samuti äh, algatasin uurimise ja avalikud konsultatsioonid haavatavate kodanike ehk puuetega inimeste olukorra kohta, väga lai valdkond jällegi, seega äh, need erinevad algatused näitavad, et ombudsman on juba püüdnud tähelepanu pöörata ka haavatavatele elanike rühmadele. muidugi oma mandaadi piires, see tähendab vastavalt Euroopa Liidu institutsiooni mandaadile. ja tahaksin ka teile öelda, et olen valmis koostööd tegema kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega, Euroopa Parlamendiga, petitsioonide komisjoniga, kolleegidega liikmesriikidest, selleks et vältida topeltstandardite kujunemist. loomulikult äh, arvestades neid piire, mis tulenevad äh, Euroopa õigustikust ning Euroopa institutsioonide mandaadist härra Diamandouros, suur tänu teile. tahaksin nüüd natukene täpsemaid vastuseid, lühemaid vastuseid, et me, sest meil ei ole enam palju aega, kui te nõustute. jah, siis on see lahendamata probleem, kui akadeemikud hakkavad ombudsmaniks ja aega pole, kõneaega pole küsiti ka, et kas on veel võimalusi kaebusele vastamise aega lühendada. ma olen juba seda äh, aega lühendanud, lihtsamad küsimused lahendatakse kolme kuuga, aga ärge unustage ka, et meie töötame kahekümne kolmes keeles. ma äh, töötan äh, tihedas koostöös oma kolleegidega, püüdes siis vähendada kodanikele vastuse andmise aega ja loodame, et seda ka on võimalik teha. ja proua Wallisele tahaksin öelda suur tänu äh, küsimuse eest. Äh, loomulikult ombudsman on soovinud ühist portaali luua ja üks äh, näide selle kohta on ka interaktiivse juh-, nii-öelda juhi, kodanike juhi loomine veebilehel seesama juht eh, juhatab kodanikku, kes veebilehele tuleb, seal on võimalik siis otsida küsimusi-vastuseid ja sellega on võimalik vältida ka, et inimene eh, vale ametniku poole pöördub. Eh, Europe Direct on ka andnud meile võimaluse otse telefonitsi vastata kodanikele, jällegi on er-, kodanike elu lihtsamaks tehtud ning ähm, Lissaboni lepingu ja läbipaistvusnõukogu äh, kohta tahaksin öelda, et te teate võib-olla, et ma esitasin vastava raporti, nõukogus selle tagajärjel ka läbipaistvus suurenes, ootan suure huviga uue nõukoguga koostööd ja loodan, et saab ära kasutada uusi võimalusi, mis tulevad Lissaboni lepingust, aga loodan ka, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu koostöö muutub läbipaistvamaks. olen seda mõtet ka toetanud ja ma olen ka nüüd selgitanud kuidas ma kavatsen äh, ära kasutada Lissaboni lepingust tulenevat võimalust koostööd teha rahvusparlamentidega, kindlasti kavatsen koostööd tõhustada. ja proua Aukenile vastaksin, et äh, teie küsimusi ma mõistan, aga neid ei ole lihtne vastata. artikkel kakssada üheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimislepingust võimaldab kindlasti hea halduse seaduse vastu võtta, ma olen valmis koostööd tegema teie komisjoniga, minu meelest on väga oluline eh, koostöös sünergia saavutada, nii et tulem oleks eh, kodanikele kasulik ja, aga muidugi see eeldab seadusandlikku algatust. ise olen ma eh, hea meelega valmis oma panust andma. ja samuti tahaksin öelda, et in-, ombudsmani jõupingutusi on vaja intensiivistada. kui mind tagasi valitakse, siis kavatsen eh, tähelepanu pöörata just Euroopa Liidu institutsioonidele, agentuuridele ja ametitele, et suureneks eh, järelevalve eh, Euroopa Liidu institutsioonide teenindusvalmiduse üle. ja nüüd äh, küsiti minu käest ka, milline on olnud minu parim otsus. see on eriraport, mille ma esitasin ka sii-, sellele parlamendile, teie komisjonile, see puudutas erivajadustega lapsi. tol hetkel sain ma tegeleda temaatikaga, mis oli suureks mureks just sotsiaalvaldkonnas, lapsed, haridus, erivajadused, väga oluline kombinatsioon eh, sel- eh, ja see mõjutab ka Euroopa Liidu õiguskorda, ma sain eh, siin oma sõna öelda kaasa. aga kas mul on ka millegi üle kahetsust avaldada? on küll, kahetsen, et ma ei suutnud selgitusi anda piisavalt Euroopa Parlamendis nendel teemadel, mis puudutasid eh, Euroopa Parlamendi liikmete kom-, rahalisi kompensatsioone, eh, ma eh, muidugi tervitasin soovi läbipaistvust suurendada, aga ma ei suutnud põhjalikult, piisavalt selgitada oma seisukohti ja ma kahetsen seda kuidas on järelevalvega Ombudsmani ametis, ma soovin seda tõhustada, ma tahaksin oma personali kasutada eh, selleks, et luua kontakte kohaliku tasandiga, liikmesriikide tasandiga, aga ka institutsioonidega ja nüüd räägiksin edasi kreeka keeles mulle on öeldud, et ma pean lühidalt kõnelema ma juba selgitasin, kuidas ma kavatsen kohaliku tasandi ombudsmanidega koostööd teha, selle juurde tagasi ma ei taha tulla, aga see, mis puudutab äh, teenindusvalmidust see on midagi eh, niisugust, mida ma olen püüdnud arendada. seda on võimalik veelgi täiustada, intensiivistades suhteid Euroopa Liidu institutsioonide ja ombudsmanide vahel. kuigi kõik institutsioonid ei ole valitavad, ei pea see eh, suhtlemist takistama Euroopa Komisjoni erinevate teenuste, teenistuste vahel. Lissaboni leping annab võimaluse tihendada koostööd liikmesriikide parlamentidega ja viimasele küsimusele vist olen vastanud. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et minu jaoks avab Lissaboni leping meile uusi väljavaateid ja äh, hea meelega kasutaksin neid võimalusi, kui minu mandaati uuendatakse. noh, mis asja. Anna. härra Diamandouros äh, äh, suur tänu kõige sellest, mida te olete teinud ning ma sooviksin teile õnne soovida ka veel millegi eest. selle eest, et teie vastused olid nii täielikud ja et te vastasite nii ausalt. sooviks küsida kahte asja. kui te vastasite sellele küsimusele, et mida peaksid Euroopa Liidu institutsioonid tegema selleks, et pakkuda kodanikele paremat teenust, siis te mainisite mainisite kuut asja ja mina tuleks tagasi kahe juurde. esmalt selle juurde, et kõigepealt tuleks kodanikke teavitada oma õigustest ja moodustest oma õigusi kaitsta ja teiseks selgituste andmine kodanikele mm, keeles, mida nad mõistavad ja see on väga oluline. sest teie töö kaudu on võimalik äh, anda panust Euroopa idee levitamisse. ja võttes aluseks selle, mida, äh, milline, mida te olete teinud ja, ja teie vastused, pean ma ütlema, et mul on väga suur usk teisse. Äh, και εγώ με τη σειρά μου στους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής. Proua Palmedelli, ma tahaks öelda omalt poolt oma kolleegidele. et ähm, oma raporti äh, tõttu, mis tegeles äh, härra Diamandoruse tegevusega kahe tuhande kaheksandal aastal, olen ma võib-olla erapoolik Euroopa Parlament nimetas mind äh, raportööriks äh, ka ühe teise institutsiooni kohta ja praegu ma pean ütlema, et ma olen väga uhke, et ma sain äh, tegeleda selle tööga, mis oli väga vastutusrikas. Te rääkisite uuringutest, mis te omal initsiatiivil läbi viisite ilma, et äh, te oleksite tuginenud mõnele kaebusele ja millis-, härra Diamandouros, vastus. Äh, ma tänan teid äh, heade sõnade eest. ma punastasin siin selle ajal ning vastamaks proua Raptile pean ütlema, et ombudsmanilt võib oodata, et peab ootama, et ta oleks siiras, et ta räägiks ausalt. nii et äh, ma lihtsalt äh, olin oma ülesannete kõrgusel, olles teiega aus ning äh, mis puudutab ähm, vajadust kõnelda selgelt, siis see on tõesti nii, et ombudsman peab äh, olema mõistetav ja sellepärast äh, ma äh, ma ka ta, äh, üritasin seda saavutada oma, oma töös ja nüüd proua Paljatelli kommentaaride kohta, et mis puudutab neid omaalgatuslikke tegevusi, siis tegemist on väga kasuliku ja öö, ja hea vahendiga, mis on äh, ombudsmani kasutuses ja seda tuleb äh, ära kasutada väga olulistes küsimustes, nagu näiteks äh, süsteemsed probleemid teatavas institutsioonis või siis väga rasked probleemid, ka siis, kui nad puudutavad üksnes ühte ainust isikut omalt poolt üritasin ma seda vahendit kasutada selleks, et äh, tuua val-, heita valgust süsteemsetele probleemidele ja selleks, et säilitada suunda kodanikele osutatavate teenuste, kodanikele osutatavale teenustele. aitäh, proua Harkin, meil on ainult kaks minutit. ma üritan nüüd anda sõna lühidalt äh, proua Harkinile ja siis ka äh, härra Dimondourusele, et ta saaks vastata. kõigepealt tahaksin vabandada, et ma ei olnud kuulamise algul siin. ma olen kindel, et äh, te teate, et siin majas toimub palju asju ühel ja samal ajal ja seetõttu ma hilinesin. mul on hea meel ka, et te tõstatasite siin rahvasaadikute kompensatsioonide küsimuse. Äh, ja eh, tegelikult arvatakse ka, et eh, mujal ei ole võimalik selle küsimusega tegeleda, siis eh, seda tänuväärsem oli teie töö. nüüd võimalus, et inimesed saavad kõnelda oma keelt ja saavad kuulata seda keelt, mida nad mõistavad, on väga tähtis, sellepärast et tõesti kodanikud sageli ei tea, milliste institutsioonidega on tegemist, kuidas nad omavahel erinevad. ja seetõttu küsingi teie käest, Te olete väga palju ära teinud, aga kas teil on veel plaane tagada seda, et kodanikud mõistaksid paremini neile antud vastuseid ning seda, et neile ei lubata rohkem, kui Euroopa Liit tegelikult ka ära suudab teha. tänan. suur tänu olen väga tänulik teie kommentaaride äh, kohta, kommentaaride eest seoses äh, vastuste arusaadavusega. ja mis puudutab teie küsimust, siis hea haldustava juures on hea just see, et äh, see on piiritu, see tähendab, et tegelikult ennetavaks tööks on piiritud võimalused. nii et selles mõttes olen ma täiesti äh, teadlik sellest, et ma ei tohiks liiga palju püüelda, aga samas on meie, on lõputult võimalusi olla ennetav ja teenida kodanike hüve paremini ja seda ma püüangi teha. ja teie kommentaar tasakaalu kohta, liiga suured ootused ja võib-olla liiga vähe tegutsemist, ma püüan tegutseda vastupidi, ma püüan äh, anda vähem lubadusi ja siis äh, pakkuda rohkem, tegutseda rohkem, saavutada rohkem ja loodetavasti saab olema see nii ka tulevikus. aga ma tänan teid, ma püüan kasutada lihtsat keelekasutust ja ma tahaksin veel kord korrata, et võimalused on piiritud selles valdkonnas, aga tegutseda tuleb ettevaatlikult, põhjalikult, aga samas ennetavalt ja samas ka kasutada kujutlusvõimet, aitäh! Mr Diamanduros äh,, eh, kuigi. suur tänu, härra Diamanduros. ja ma arvan, et nüüd me võime siis eh, öelda teile, härra Diamanduros, eh, head aega tänaseks ja asuda oma viimase kandidaadi juurde, härra Moneta Place Mrs Mazzoni. Uh, we welcome Mr Monet. tervitame siin uh, härra Monetti ja anname talle pisut võimaluse ka istet võtta ja ennast sisse seada. For the next fifteen minutes.